La seduta è ripresa. Il processo verbale. Istungjärg, istungjärgu töö jätkub. Eh, eilse koosoleku protokollid on laiali jaotatud, kas nende kohta on märkusi, kui ei ole, siis on need vastu võetud